olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja esimesena saavad sõna meie resolutsiooni koostajad, härra Sebastian. palun. suur tänu, austatud äh, proua juhataja. olukorra halvenemine Kongo Demokraatlikus Vabariigis on äärmiselt kahetsusväärne president Kabila püüded jääda võimule hoolimata sellest, et põhiseadus seda ei luba, tekitab äh, paljusid äh, proteste äh, opositsiooniparteide ja kodanikuühiskonna juures. repressioonid on jõhkrad ja teame, et on olnud palju hukkunuid olukord äh, käib käsikäes äh, ka äh, talumatu vaesusega, mis, ähm, milles elab enamus Kongo elanikke ning samuti ka see <clears throat> väheintensiivse sõja poolt tekitatud vägivald, kuid me ütleme, et see on väheintensiivne, kuid see on hävitanud tuhandeid inimesi riigi põhjapiirkonnas, eriti on seda pannud naisi. me nõuame Eh, eh, rangelt president Kavilalt, et ta respekteeriks inimõigusi, põhiseadust ning eh, et ta astuks samme tegemaks avalikkusele arusaadavaks, et ta ei kavatse jääda igavesti võimule oma rahva tahte vastaselt. samuti sooviksin, et selles resolutsioonis viidatakse ka maavaradele, mis, millega kaubitsetakse selles piirkonnas see, sellega kõigega on seotud äh, majandusküsimused ning äh, selle tõttu voolab viri, äh, veri selles piirkonnas, kuid neid maavarasid kasutab enda huviks ära Euroopa Liit. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Temesmaaker suur tänu, me oleme jõudnud nüüd tõesti ristteele demokraatlikus Kongo vabariigis äh, isegi äh, Kabila toetajad on nõudnud konstitutsiooni muutmist. sellel presidendil ei ole mitte mingisugust poliitilist tulevikku enam, kui ta tahab äh, veel ühe äh, mandaadi olla presidendiks. inimõiguste olukord on oluliselt halvenenud. Kongos kehtib ainult üks tõde, nimelt tuleb vait olla inimõiguste eest võitlejad, ajakirjanikud, opositsioonijuhid, neid ta-, kiusatakse taga, pannakse vangi, teinekord isegi tapetakse. isegi noored inimesed, kes rahumeelselt äh, meelt avaldavad, äh, ei pääse. näiteks äh, Makvambala ja, ja Fred Bauma on juba aasta olnud vangistuses nüüd liikmesriigid, meie nõukogu peab äh, aktiivset rolli mängima selleks, et Kongoga käivituks ähm, arutelud, me peame lõpetama selle karistamatuse kultuuri, võetakse ära mikrofon, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Corrao suur tänu, ähm, Kongo demokraatlikus vabariigis äh, on äh, lahvatanud tõsine poliitiline kriis, demokraatia on ohus. president Kabila jõupingutused valimisprotsessi aeglustamiseks oma mandaadi äh, pikendamiseks on diktata-, diktaatorlik tendents ja loomulikult õõnestab see põhivabadusi ja inimõigusi Kongos Kongo tegelikult sümboliseerib väga hästi ka Euroopa Liidu välispoliitika peataolekut. tegemist on maailma rikkaima riigiga, kui me vaatame maavarasid ja, ja sellepärast suhtumegi nendesse nii, nagu me ilmselt suhtleme, vaatame, millised on kaubandusnäitajad. meie välisvaatlusmissioonide järeldusi ei ole seni arvesse võetud, kuid tuleks võtta selleks, et me saaksime lahti sellest ohust, et Kabila istub kolmandat äh, mandaati ametis tuleb äh, tähelepanu pöörata ka inimestele, kes on vangistuses, nende tervislik olukord on väga kehv. Ähm, suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Gabriel. suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, äh, mul on väga hea meel, et me oleme päevakorda võtnud äh, inimõiguste arutelude all Kongo Demokraatliku Vabariigi ja, ja valimiseelse pi-, ähm, perioodi järgnevad nädalad on väga olulised kogu selle suurte järvistu piirkonnale. ma tahaksin viidata mõnedele aspektidele, mis on ühistekstis. kõik, mis puudutab valimisprotsessi ennast, ma nõuan seda, et rakendataks välimisvaatlusmissiooni äh, järeldused aastast kaks tuhat üksteist ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta missiooni järeldused, mille eesotsas oli mul au olla. on nõudne, et valitsus ja president kannaks oma vastutust. Äh, tuleb äh, avalikustada Eh, nii valimiseelarved eh, kui ka muud eh, aspektid nii kiiresti kui võimalik. nüüd julgeoleku küsimused. ma tervitan seda, et MONUSCO mandaati on pikendatud ja ma toetan nende pädevuste laiendamist ka tsiviilisikute kaitsmisele ja kolmandaks nüüd regionaalne dimensioon. Euroopa Liit ja Aafrika Liit peavad andma endast kõik selleks, et alal hoida poliitilist dialoogi regiooni riikide vahel, selleks et vältida pingete hoogustumist, süvenemist selles piirkonnas suur tänu, järgmisena saab sõna härra Köörens. suur tänu, proua juhataja põhiseaduslik kord äh, ühes riigis peaks kaitsma oma äh, kodanikke riigi omavalilise tegutsemise eest ja äh, Kongos me oleme ju näinud seda, et on rikutud põhiseaduslikku korda. üritatakse muuta siis põhiseadust selleks, et ametist lahkuv president Kabila saaks kolmanda mandaadi ja Euroopa Parlament peab sellest rääkima oma täiskogus nüüd siis sellepärast. mulle tundub, et tõesti ongi põhjust sellest rääkida, tuletagem meile meelde, et äh, me oleme toetanud algusest peale Kongo Demokraatliku Vabariigi demokraatiseerumise protsessi. tegemist on riigiga, kes on täitnud eelmistel valimistel valimise korraldamise tingimused. Nemad äh, on omalt poolt panustanud äh, härra Kabila siis riigi olukorra stabiliseerimisele ja me peaksime meelde tulema nüüd siis Kongo juhtidele, et see demokraatia, demokratiseerimisprotsess peab jätkuma ja Kongo kodanikud peaksid Ähm, äh, üht, ühiskokkuleppe sätteid jätkuvalt täitma. suur tänu, järgmisena Serena Rodriguez. suur tänu teile, proua president. arvan, et äh, praegu meil on käsil üsnagi nõrgalt sõnastatud resolutsioon, mida, mis peaks keskenduma veel äh, mitmetele inimõiguste rikkumistele Kongo demokraatlikus vabariigis arvan, et parlament peaks kasutusele võtma meetmed, mis lõpetaksid äh, rahvusvaheliste hargmaiste ettevõtete tegevuse äh, Kongo konfliktis. Äh, ÜRO keskkonnaameti direktor ütles, et loodusressursside ekspluateerimine rahastab relvastatud rühmitusi samuti oleks vaja kasutusele võtma meetmed, et üle vaadata ehm, ehm, kaevandus- ja metsanduslepingud, et anda tagasi suveräänsus rahvale, et nad saaks ise ehm, müüa oma loodusvarasid ja samuti tuleb ka maade kokkuostmine suurettevõtete poolt ära lõpetada. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Maria Arena suur tänu, proua juhataja, vastavalt äh, Kongo põhiseadusele peaksid valimised äh, toimuma üheksakümne päeva pärast. see on kuupäev, kus äh, saab ümber siis Kabila mandaat, president Kabila vaikimine näitab ilmselt seda, et ta tahab jääda võimule ja see tekitab Eh, ebakindluse Kongo Vabariigis. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on tegelikult seal juba täielik vaakum tekkinud eh, opositsiooni jaoks. me nõuame selle resolutsiooniga seda, et Kongo ametivõimud eh, seaksid nii kiiresti kui võimalik kõik äh, tingimused vabadeks valimisteks. Aafrika Liit peab oma rolli mängima, nende roll on kinni pidada Aafrika põhiseadusest. Euroopa Liit peab toetama selget protsessi ja nägema ette konkreetsed sanktsioonid äh, reeglite rikkumisel ja ÜRO peab äh, laiendama MONUSCO mandaati. suur tänu, proua Reena ja suur tänu, et pidasite kinni ka kõneajast. härra Preda saab järgmisena sõna, palun suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin rõhuda sellele, kui oluline on korraldada seadusandlikud ja presidendivalimised Kongos enne aasta lõppu veel seda näeb ette põhiseadus ja ma arvan, et peaks seda liini ka jätkama ja ei peaks tagasi kohkuma. president Kabila on nüüd ees, temal on ees üks valik, tuleb valida siis kas põhiseaduse mm, järgimise tee ja põhiseadus näeb ette, et tema, et tema mandaat äh, kestab kaks mandaati või äh, teeb ta siis vastupidist ja pikendab oma mandaati, mina teeksin ettepaneku jääda siiski ähm, põhiseaduse juurde, sest muidu kordub see, mis juhtus Burundis ja mujalgi enda võimu kindlustamine terveks igavikuks tegelikult õõnestab põhiseaduslikku korda ju ometigi, suur tänu! aitäh, härra Breda, proua Kienge saab järgmisena sõna. suur tänu! Kongo demokraatlikus vabariigis on äh, presidendivalimised kõige suurem demokraatlik sündmus ja riik peab näitama seda, et nad äh, peavad iseenda põhiseadusest kinni, eriti sellest osast, mis puudutab äh, presidendi ametikorda, ähm, et ühel presidendil on kaks mandaati maksimum võimalik ja presidendivalimised tuleb korraldada vastavalt põhiseadusele ja tuletaksime ametivõimudele meelde Kongos, et nad peavad kinni pidama sõnavabaduse põhimõttest kogunemis- ja pressivabadusest, see on miinimum, demokraatiaks. president Kabila mandaat peab nüüd lõppema, kui Kongos tahetakse jalule seada demokraatia. see on oluline terves eh, Kesk, see on oluline terve Kesk-Aafrika jaoks ja ma kutsun üles koheselt vabastama kõik poliitilised vangid, kes on võidelnud eh, põhivabaduste eest ja põhisätete eest eh, Kongo põhiseaduses. Aafrika Liit peab selles protsessis samuti kinni pidama põhiseadusest. härra Nart. suur tänu teile, proua president Kongo demokraatliku vabariigi nimi on absurdne, sest esiteks pole see vabariik ja teiseks pole ta demokraatlik, seda juhivad kleptokraatia ja relvastatud rühmitused. valimised on seal olnud alati tõeline nali ning mis puudutab Kongot, siis äh, äh, ei ole etniliselt üle enamus riigi elanikega mitte Kongo hõimudesse kuulub riik võiks olla äärmiselt riik, kui ta on inimarengu indeksis eelviimasel kohal oleme aidanud seda riiki viimastel aastatel kuuesaja miljoni euroga. resolutsioon palub puhtaid õig-, õiglaseid valimisi ning kodanikuühiskonna toetamist. ja see kõik ähm, on vastuolus kleptokraatia ja korruptsiooniga, mis valitsevad selles riigis ja võttes arvesse artikleid kaheksa, üheksa ja üheksakümmend kuus Cotonou lepingut, mille täitmist tuleb nõuda, on Euroopa Liidul õigus nõuda Kongolt, et temast saaks lõpuks vabariik ja et ta oleks ka demokraatlik. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Vendale. suur tänu teile ebastabiilne inimõiguste olukord Kongo demokraatlikus vabariigis seab äh, küsimuse alla äh, tulevaste valimiste õigluse äh, tundub, et valimised on mõeldud selleks, et üheksateistaastane Kavila dünastia jääks igavesti võimule. praegune president teeb kõik selleks, et äh, jääda äh, võimule ning äh, kasutada ka Kongo loodusressursse, Kongos loodusressursid, loodusvarad on aluseks kogu korruptsioonile, mis valitseb Kongos. Euroopa Liit peab survestama seda riiki ja nõudma, et osaleks opositsiooni ja kodanikuühiskonna esindajad selleks, et novembris toimuksid õiglased ja vabad valimised suur tänu, härra Kelly, palun. suur tänu, eh, president. president eh, Kavila on eh, olnud võimul juba ligi kakskümmend aastat ja tundub, et ta soovib võimule jääda veel pikaks ajaks, ta kasutab petmist ja äh, igasuguseid poliitilisi trikkeid võimule jääda, sellega seoses on riigis äh, poliitilised pinged ja vägivald. peame tegema kõik selleks, et riigi põhiseadust kaitstaks ja et järgmisel aastal toimuksid valimised. kui seda ei juhtu, siis äh, ei saa me Kongo Demokraatliku Vabariiki kutsuda demokraatlikuks riigiks, äh, vaid mittedemokraatlikuks riigiks sellel äh, riigil on suured äh, loodusvalad ning on äh, kahetsusväärne, et liik-, selle riigi elanikud on nii kohutavalt vaesed ja inimõiguste kaitse selles riigis peab endiselt äh, ähm, äh, toimuma. suur tänu. nüüd algab vaba mikrofoni voor ja seoses sellega, et nii palju müra on siin saalis ja sellele, et aega on väga vähe, ei saa ma kõigile sõna anda. proua Petir, palun. Äh, proua president, härra volinik, ma sooviksin toetada seda äh, resolutsiooni, võttes arvesse, kui raske on olukord Kongos. praegusel hetkel äh, Eh, poole seitsmel ja poolel miljonil inimesel ligipääsu joogiveele ja haiglaravile. Eh, tuhanded lapsed ei saa käia koolis seoses eh, konfliktide ja sõjaliste mm, operatsioonidega. üle poole miljoni inimesi on pagulased naaberriikides. arvata võib, et novembris toimuvad parlamendi ja presidendivalimised Äh, ei äh, ole esimene samm demokraatliku ülemineku teel pärast äh, sõda ja konflikte selles osas maailmast. me kõik peaks tegema selleks midagi, et Kongos hakkaks valitsema demokraatia. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tõnan Võlanov. suur tänu, ma arvan, et president Kavila peaks ringi vaatama Aafrikas on õnnetuseks teisigi näiteid presidentidest, kes äh, on äh, jäänud võimule igaveseks ja muutnud äh, põhiseadust selle nimel. viimane kord toimus selle, see Burkina Fasos, kuid võitis rahvas, demokraatlik protsess käivitus. Kongo rikkused on suured, neid tuleks jagada rahvale, kes on praegu nii raskes olukorras. Euroopa Liit peab olema Aafrika partner, sest meie, nende huvid on omavahel seotud, kuid ta peab olema samas ka valvas ja kontrollima, et demokraatia äh, Aafrikast kuskile ei kaoks, aitäh. suur tänu. nüüd äh, on vaba mikrofoni voor läbi ja sõna on volinik Haanil. palun. képviselőtársaimat arra kérem, hogy ma ma tahaksin paluda kolleege, et te, te oleksite vaiksed. suur tänu, proua president, tere tulemast kõigile, me tervitame võimalust arutada inimõiguste olukorda demokraatiat, Kongo demokraatlikus vabariigis ja ootame ka seda, et Euroopa Parlament võtaks vastu resolutsiooni, mis äh, Ehm, näitab äh, protsessi, mis viib valimisteni ning äh, mis puudutab ka demokraatlikke õigusi, inimõigusi selles riigis. tegemist on riigiga, kus on väga suuri probleeme, mille seas on olulised vaesus äh, ja ebakindlus ning sooline vägivald. Ehm, Deniss Mukwebe on öelnud, et naiste kehadest on saanud lahinguväli on tõsi, et, et Kongo Demokraatlik Vabariik eh, on väga raskes olukorras, habras rahu sõltub sellest, eh, kui edukas on ÜRO suurim rahuturveorgani-, eh, missioon kogu ajaloos. olukord on äärmiselt ebakindel. pärast kahe tuhande kuuenda aasta valimisi on toimunud edusamme suudeti võita mõningaid relvastatud rühmitusi riigi idaosas ning tehti eh, suuri edusamme, kuid väga palju on veel vaja ära teha, et üles ehitada usaldusväärseid institutsioone. praegu on aga riik eh, väga olulises punktis, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimuvad presidendivalimised, kuid opositsioon ja kodanikuühiskond kardavad, eh, et põhiseadusest ei peeta kinni, on vaja poliitilist kokkulepet, et garanteerida kaasavaid läbipaistvaid valimisi, mis täidaksid põhiseadust. see ei tähenda seda, et valitsus ja opositsioon peavad olema ühel nõul kõikide probleemide osas, mis riiki on taganud, kui nad peaksid suutma siiski ehm, leidma lahendusi, mis viiks eh, valimisteni õnnetuseks praeguseks hetkeks eh, proteste ja eh, rahumeelseid eh, meeleavaldusi on rünnatud ning riigi julgeoluteenistuse riku-, süüdistatakse inimõiguste rikkumistes ja tihtipeale on kohtud olnud ebaproportsionaalselt karmid. ja ja komisjon tegi ka avalduse kaheksandal äh, märtsil, äh, meenutades valitsusele nende kohustusi äh, ja praegusel hetkel on panused väga kõrged, majandus on väga raskes olukorras ja avalikud teenused on praktiliselt kadunud see elanikkonna pahameel väärib meie täielikku tähelepanu, me oleme investeerinud julgeolekusse, humanitaarabisse eh, ja oleme valmis eh, jätkama pikaajalist partnerlust selle riigiga. Te ei ole, eh, siin ei ole tegemist ainult materiaalse abiga, vaid viime läbi ka diplomaatilisi jõupingutusi, et saavutada saavutada häid tulemusi, teeme koostööd Aafrika Liiduga ja tegutseme käsikäes rahvusvahelise üldsusega. me oleme asetanud inimõigused eelkõige olulisemale kohale ja teeme koostööd tihedalt ÜRO ähm, inimõiguste ametiga ähm, äh, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja võitleme karistamatuse vastu ning äh, äh, üritame toetada ka õiguskaitsereformi ja samuti ka inimarengut ja sotsiaalset arengut. samuti soovime arendada poliitilist dialoogi. kokkuvõttes võib öelda, proua president, et äh, on võimalik ainult siis äh, Kongol võimalik äh, liikuda õiges suunas edasi, kui respekteeritakse inimõigusi ja austatakse õigusriiki. Kongo tulevik äh, kuulub tema kodanikele, nende häält on vaja kuulda, võtta äh, seda avalikus, äh, avaliku arvamuse juures ja valimistel samuti. loodan, et nii ka läheb. Euroopa Parlamendi resolutsioon on seega õigeaegne ja teretulnud ning olen tänulik teie sellele tohutule tähelepanule, mida olete pööranud minu kõnele. suur tänu sooviksin vabandada oma kolleegide pärast, selle lärmi pärast, mis siin saalis valitseb, kuid parlamendi seitsesada viiskümmend üks saadikut astub äh, praegu saali ja sellega seoses, äh, juba sellega seoses üksi on väga palju äh, sagimist ja lärmi siin, meil on seitse resolutsiooni ettepanekut, arutelu on lõppenud ja mõne hetke pärast me ka hääletame. niisiis, äh, taas alustame äh, istungit mõne minuti pärast.